glad to help you. Okay. Thanks. Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. paluksin, et äh, võtaksite kohad sisse. It is a privilege to welcome you all this Äh, minu jaoks on väga suur au teid kõiki täna siin äh, tervitada, äh, koosolek on avatud. meenutaksin kõikidele teile, et täna oleme siia kokku tulnud selleks, et valida esimeest ja aseesimehi vastavalt reeglile sada üheksakümmend üks, sada kaheksakümmend seitse on see reegel, ähm, mille järgi määratakse asendusliikmed. kvoorum on meil olemas nii et nüüd küsin, kas teil on ettepanekuid komisjoni esimehe äh, kohale? kuue koordinaator, äh, kolleeg Sondergaard, palun uh,. Thank you uh.... aitäh. mina olen asendusliige, sellepärast et meie tavaliige on teises komisjonis praegusel hetkel uh,. härra, härra Gustavsoni kandidatuuri pakuksin välja. aitäh, kas on veel ettepanekuid, ma ei näe teisi ettepanekuid. härra Gustavson, siis kas te olete nõus sellega, et teid määratakse sellele kohale? aitäh. I declare, I declare Mr Gustavson to be käesolevaga ähm, teatan, et härra Gustavson on meie uus esimees, suur aitäh teie senise töö eest, edu järgmiseks kaheks pooleks aastaks, ootame teiega koostööd ja annan kohe koha üle teile. Gonna... suur aitäh! Ehm, jätkan eh, rootsi keeles eh, lühidalt, eh, kui rootsi keelt ei oska, siis pange aga oma kõrvaklapid pähe. suur aitäh selle usalduse eest ei ole palju selliseid, kes, ähm, keda valitakse sellisele kohale äh, pärast kolmekuust tööaega, nii et mina tunnen, et see on vägagi austav saavutus, äh, kindlasti ähm, jätkan ähm, kõva tööd rügamist. Mm, tähtis on, et äh, see komisjon saaks tu-, tõhusalt edasi töötada meie koostöö Eva-Brett Svensoni ja sekretäriaadiga kindlasti jätkub samas vaimus. noh, nüüd ma olen äh, natukene juba harjunud selle kohaga, ehk äh, suur aitäh veel kord selle usalduse eest. asume siis nüüd aseesimeeste valimise juurde. kvoorum on meil olemas, seega valimised saavad toimuda. kellel on eh, kandidaat välja pakkuda esimese aseesimehe kohale? Neg-, eh, Negletševa. Eh, suur tänu, õnnitlused teile valimise puhul, Rahvapartei nimel on mul au äh, proua Jaaroko kandidatuur üles seada esimese aseesimehe kohale. Eh, kas on veel eh, kandidaate? ei ole kedagi. järelikult meil on üks kandidaat eh, aseesimehe kohale, proua Neglitševa. proua Jaroka. Thank you Te olete oma finantshuvide deklaratsiooni ka juba esitanud. ma arvan, et ma siiski pean rootsi keele juurde jääma. Võib-olla inglise keel on parem, sellepärast et siin parlamendis me oleme harjunud nii-öelda euroinglist äh, rääkima. hea küll, ma püüan seda, ütleb esimees kuulan sõnakuulelikult seda, mida ütlevad kogenumad saadikud. proua Jaroka ähm,, nagu mulle öeldakse, on finantshuvide deklaratsiooni täitnud, nii et tema, teda saab valida, ainult üks äh, inimene on sellele kohale ähm, ette pandud, nii et käte plaksutamisega saame siis kuulutada ta valituks palun, proua Jaroka, tulge siia presiidiumi laua taha. It's not so easy to take it in english because you don't tegelikult äh, minu jaoks on raske inglise keeles seda asja juhatada, sellepärast et ma ei tea inglisekeelseid vasteid nendele äh, protseduurireeglitele. aga noh, ma püüan ikkagi. kodukorra öö, inglisekeelsete vastetega on mul raskusi. nüüd teine aseesimees, kordan veel, et kvoorum on meil olemas, kes äh, soovib toha, teha ettepanekuid, et äh, proua Tomson, kas teie soovisite teha ettepaneku? aitäh. proua Edith Estrella on minu ettepanek teise aseme esimehe kohale. kas on veel ettepanekuid? ei ole. sellisel juhul küsin proua Estrela käest, kas te olete nõus? ühtlasi informeerin teid ka sellest, et proua Estrela on finantshuvide deklaratsiooni täitnud. kuna ainult üks inimene on sellele kohale esitatud, siis saame äh, käte plaksutamisega kinnitada tema sellele kohale. palun tulge siia presiidiumi laua taha istuma. We then moving on to the election of the ja nüüd kolmas aseesimees. veel kord kordan, et meil on vajalik kvoorum valimisteks olemas. kes soovib äh, pakkuda välja kandidaadi kolmanda aseesimehe kohale? Äh, proua ne-, Nenetševa. suur tänu, härra esimees. Äh, proua Mossarti ma pakuksin välja kas on veel ettepanekuid? siis küsin proua Morin Chartier käest, kas te olete nõus? jah, olen küll. ühtlasi informeerin teid ka sellest, et proua Morin Chartier on finantshuvide deklaratsiooni esitanud. kuna välja on käidud vaid üks kandidaat, siis aplausiga saame kinnitada ta kohale okei okay,, we are moving on to the uh, election of the fourth vice. nii ja nüüd neljas aseesimees. viimast korda ma konstateerin, et meil on vajalik kvoorum olemas ja küsin nüüd teilt, keda soovite neljandal kohal näha? proua Nedetševa. suur tänu. Barbara Matera oleks praegu minu ettepanek. Uh, uh, are you accepting this nomination? olete te, proua Matera, nõus selle eh, kandidatuuriga? jah, eh, härra esimees. No. kas on veel kandidaate? sellisel juhul ütlen veel, et ka proua Matera on majandushuvide deklaratsiooni täitnud eh, ja kuivõrd kandidaat on ainult üks, võime ka tema heakskiiduga ametisse nimetada, nii et õnnitlused. okei okay,, thank you very much everybody and then we move. suur aitäh kõikidele. nüüd lähen ma üle tagasi rootsi keelele Och vi har då en... No niin. meil on üks äh, päevakorra muudatus. proua Maršati soovib hääletamise järjekorda muuta. nii, et esimene oleks poliitilise otsustamise kohta, kas te olete sellega nõus? jah, okei okay Sofi Intvelt ei ole praegu eh, siin, nii et me peame ära vahetama kahe esimese raporti järjekorra. muus osas loodan, et te pä olete päevakorraga nõus. nii, edasi on meil päevakorras juhataja teadaanned proua Figureida on parlamendist lahkunud jaanuaris, proua Suberg on tema asemel, kahjuks täna ta siin meie seltsis ei saanud olla, sellepärast et teda valitakse ühe teise komisjoni aseesimeheks. ja proua Kopp-Marin, teile tere tulemast meie komisjoni Need on siis äh, meie liikmeskonnas äh, toimunud muudatused. ja veel info, mida te ilmselt juba teate. Sabine läheb meie juurest ära, esimesest veebruarist läheb, asub ta uuele töökohale. tööturu sekretariaadi pealik saab temast. paljud äh, peavad seda lausa häbiväärseks, et me Sabinast ilma jääme. kindlasti tunneme me äh, sinust puudust tulevikus. sa oled teinud ütlemata tõhusat tööd, sa, sinu peale on alati olnud võimalik loota. sa oled väga äh, arenenud õigustundega, õiglustundega ja tunned läbi ja lõhki äh, parlamenti. meie komisjoni jaoks oled sa väga palju tähendanud, sa oled osalenud meie komisjoni töökorra väljatöötamisel. ja tänu sellele meie komisjonil on nüüd ka nii-öelda tugevam roll. oled osalenud ka väga palju seadusloometöös. see on väga-väga huvitav olnud ja soolise, sooküsimuste süvalaiendamise teemaga oled sa ka väga palju tegelenud. soovime su-, sulle õnne ja edu tulevikus. kui sinu lahkumine üldse mingis mõttes kasulik on, siis võib-olla selles mõttes, et meil äh, tulevikus on väga head suhted äh, tööturu üksusega. et meil on nii-öelda oma inimene seal. ma siiralt loodan, et äh, täna õhtul pool seitse nii paljud meie hulgast kui vähegi võimalik tulevad sellele lahkumispeole, selleks et Sabinat nii-öelda isiklikult äh, tänada. minu poolt veel kord suur-suur aitäh kogu sinu tehtud töö eest ja õnne ja edu tulevikuks! we take into it because she has arrived. Okay. She, she has. She is there. Okay. Jag går vidare till punkten eh, eh, ordförandens eh, announcement eh, anledning av... Edasi lähen veel juhataja teadaannete juurest eh, koordinaatorite soovituste juurde põhimõtteliselt selle me saame lihtsalt vastu võtta, sellepärast et mingisuguseid vastuväiteid esitatud ei ole. seitsmes päevakorrapunkt edasi. naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus. sõna saab raportöör äh, proua Intvel, palun. aitäh, esimees, tere hommikust kakssada kolmkümmend kuus muudatusettepanekut on esitatud. ja ähm, kui ma nii-öelda esimesest ehmatusest toibusin, siis avastasin, et enamik nendest olid äh, väga positiivsed äh, paljud äh, nendest muudatusettepanekutest äh, tegelevad majanduslike ja tööturu küsimustega. ma olen jaotanud välja üheksateist kompromissmuudatusettepanekut, ma olen lihtsalt rühmitanud seal ähm, samateemalised muudatusettepanekud, see materjal peaks teil olemas olema. me, mul ei ole veel aega olnud neid üksikasjalikult variraportööridega arutada, aga loodan, et peatselt see hetk ähm, tuleb. ülejäänud muudatusettepanekute kohta ütleksin, et äh, olen nõus väga suure osaga nendest. samas on siiski mõningaid küsimusi, milles me oleme eri meelt ja nendest tuleb lihtsalt asi hääletusele panna. Äh, teemad, mille järgi kategoriseerida, on järgmised tööturg, majanduskriis, kakskümmend kakskümmend strateegia ja nii edasi siis on väga palju muudatusettepanekuid soopõhise vägivalla kohta, naiste val-, vastase vägivalla kohta, eh, laps, eh, lapsehooldus, eh, rasedus, sünnituspuhkus, emapuhkus, siis naised otsustavatel kohtadel, otsustamistasandil, siis äh, ebavõrdne töötasu, siis diskrimineerimine, vananev elanikkond ja siis terve plejaad küsimusi, mis on seotud seksuaal- ja reproduktiivtervisega. nagu ma ütlesin, ma arvan, et me jõuame kokkuleppele kõige raskemad küsimused äh, puudutavad reproduktiivtervist ja seksuaaltervist äh, ja ka kvoote. see on ikka jälle refräänina korduv teema. muudatusettepanekud emapuhkuse kohta tekitavad ilmselt ka ähm, arutelu ja arvatavasti tuleb seal asi lihtsalt hääletamisele panna. ja need, kus ma loodan kokkuleppele jõuda, on need lõiked, kus on juttu eh, ühe eh, isikulistest eh, majapidamisest, majapidamistest, leibkondadest siis. see on minu sissejuhatus. aitäh! Fru Nevelova, please.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 please. I can speak sorry. English if you prefer. no, no, no, no, no, please. Okay. Please. tõlge peaks nüüd toimima. suur tänu, alustan uuesti. mul on väga kahju, et see raport, mis on väga oluline ja kõikehõlmav ja oluline mitte ainult meie komisjoni jaoks, vaid terve parlamendi ja Euroopa Liidu jaoks on nii palju muudatusettepanekuid ära teeninud, enne jõule oli muudatusettepanekute tähtaeg, tähendab, raport jõudis meieni enne jõule, muudatusettepanekute tähtaeg oli kohe pärast jõule, minu meelest ei ole see õige, et niimoodi kiirustades asju tehakse, tulevikus tuleks asju kuidagi teistmoodi korraldada raport on, nagu ma ütlesin, kõikehõlmav ja proua raportöör keskendub küsimustele, mis on tema jaoks olulised, kuid meie fraktsioonis, sotsialistide ja demokraatide fraktsioonis on tunne, et palju on sellest äh, raportist välja jäänud. see ei tähenda seda, et see raport meile ei meeldi, vaid äh, ilmselt miks on esitatud kakssada kolmkümmend kuus muudatusettepanekut aga kindlasti proua raportöör annab endast parima, et ka meie seisukohad arvesse võtta ja sellepärast oleme nõus enamus üheksateistkümnest muudatusettepanekust. ja loodetavasti need muudatusettepanekud lähevad läbi meile soodsas suunas ja me saavutame kompromissid järgmisel kohtumisel koos raportööriga. suur tänu proua Jaaraka järgmisena, palun suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada äh, proua Intvelt teid tehtud töö eest äh, ja tõesti, kompromissid võtavad kokku need peaaegu kolmsada viiskümmend muudatusettepanekut. meie jaoks on väga olulised punktid äh, siin juba sees, üks puudutab tööturu küsimusi või soopõhist vägivalda näiteks ja üsna karmisõnaliselt olete te lapsehooldega seondu osas oma seisukohad välja öelnud ja minu meelest on see väga oluline tööturu seisukohast. meie komisjon peab olema see komisjon, kes selle aspekti äh, välja toob, sellepärast et tundub, et enamus valitsustest äh, ei saa aru, mida tähendab see, et kui ähm, inimene käib tööl ja tahab samal ajal olla hea ema. Äh, palgavahede osas tehtud ettepanek on meie jaoks ka positiivne ja järgmine nädal, kui me koordinaatoritega kokku tuleme, siis äh, me sellega kindlasti tegeleme. väga paljudest nendest küsimustest, mis te olete välja toonud, on ka meile südamelähedased, võib-olla jõuame veel lisakompromissideni, on oluline, et kõik saaksid seda väga olulist äh, raportit toetada ja kohtume siis variraportööride kohtumisel juba järgmisena. proua Nedeltšova, palun suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin omalt poolt äh, tunnustust avaldada raportööri poolt tehtule. ma ei tule kõikide nende küsimuste juurde tagasi, millest juba räägiti, vaid räägiksin natukene muudatusettepanekutest, mille meie oleme esitanud. paljud nendest on ka juba kompromissettepanekus äh, sees ähm, äh, ja liitun nende kolleegidega, kes ütlesid, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ei olnud kõige paremini valitud, aga mõned küsimused, mis minu meelest on siit raportist välja jäänud, ähm, aga on kompromissiga kaetud. kõigepealt me oleme kõik nõus raportööriga selles osas, et me peame rohkem rõhutama sellele, et naised oleksid poliitikas esindatud ja minu muudatusettepanek nelikümmend kolm ja üksteist sellele, et seda puudutavad mõned Euroopa Liidu liikmesriigid äh, Äh, on jäänud praegu ainult naiste esindatuse puhul kuhugi viieteistkümne protsendi peale, see on liiga väike. siis esimene kompromissmuudatusettepanek äh, sada viiekümne esimene ja neljakümne teine minu muudatusettepanek, minu, miks ma need esitasin, nimelt et ähm, raporti eelnõus ei ole piisavalt räägitud psühholoogilisest ja majandusvägivallast, koduvägivallast räägi-, rääkides ähm, räägime üsna tihti ainult füüsilisest vägivallast, kuid äh, see on muidugi väga, väga oluline punkt, kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti naistest kannatavad füüsilise koduvägivalla all oma elu jooksul, aga see ei ole ainus vägivallaviis ka öö, ähm, materiaalne vägivald, nimelt äh, abikaasa lihtsalt võtab ära kõik vahendid äh, oma abikaasalt, see on majanduslik vägivald äh,, seda me näeme ikka jälle rohkem ja rohkem ja mul on väga hea meel, et see on kompromissettepanekus sees, kolm järgmist punkti äh,, loomulikult äh, sõimed ja, ja lasteaiad on väga olulised selleks, et naised saaksid pöörduda tagasi tööturule ja need on seitsmendas kompromissis ka ilusti ära toodud ja kompromiss viis, mis puudutab uusi tehnoloogiaid. mulle tundub, et me peame ajaga kaasas ikkagi käima ja väga oluline on see, et me saaksime selle küsimusele rohkem tähelepanu pöörata, mitte ei libiseks sellest üle nüüd äh, veel kompromissmuudatusettepanekutest, äh, väga hea Äh, oleks ähm, äh, äh, viidata ka sõja ajal toimuvatele vägistamistele kui sõjarelvale, minu meelest see on väga oluline, see on üks fenomen, mis osades maailma piirkondades on väga laialt käibel ja minu meelest tuleb saata väga selge signaal nendele inimestele, nendele naistele, kes, kes selle ohvri, sõjarelva ohvriks on langenud, saata sõnum, et me oleme nendega solidaarsed ja me tahame selle vastu võidelda, suur tänu! ja det finns suur tänu! Äh, tundub, et rohkem ei ole sõna soovitud äh, ja annaksin siis proua Intveltile tagasi sõna. suur tänu! ja suur tänu, esimees, suur tänu kolleegidele, kes sõna võtsid, mis puudutab tõlkeküsimust ja muudatusettepanekute esitamise tähtaega, klassikaline asi ikka ja jälle sellist asja tuleb ette, mina selle eest tõesti ei vastuta, tahan ma ikkagi vabandada, ma mõistan, et ähm, niimoodi äh, on väga raske oma tööd teha. võtan äh, ükshaaval läbi siis need märkused äh, lühidalt, mis tehti. sotsiaaldemokraatide ähm, märkus väljajätmiste kohta loomulikult esimeses raporti projektis on meil väga vähe ruumi tegelikult kõikide asjade väljatöömiseks ja ma loodan alati kolleegidele, et nad muudatusettepanekutega uued elemendid tooksid sisse ja ma olen üldiselt enamus muudatusettepanekute puhul ähm, soosivalt meelestatud. nüüd äh, proua Järaka tõi välja väga olulised punktid, aga küsimust otseselt ei esitanudki proua Nedeltševa äh, jah, no ma olen nõus põhimõtteliselt kõigega, mis te ütlesite, ainult üks erand võib-olla, nimelt äh, see psühholoogiline ja majandusvägivald. ma ei ole päris veendunud, kuigi ma muidugi tunnistan, kui tõsine see probleem on. ja ma olen neid ka ise oma silmaga näinud, äh, et selliseid asju juhtub, aga ma ei loeks seda vägivallaks. sest see viib selleni, et vägivalla termin valgub liialt laiali ja et äh, lihtsalt viitame sellele, et selline asi on tõsi, äh, tõsine probleem. nüüd vä-, vägistamine kui äh, sõjarelv, see on jäänud kompromissettepanekutest välja, kuid seda muudatusettepanekut soovitaksin ma siiski toetada sekretariaat, nagu ma aru saan, valmistab praegu ette või on selle juba valmis saanud, nimelt äh, hääletusnimekirja levitame siis selle laiali nii kiiresti kui võimalik ja loodetavasti fraktsioonid, äh, muudatusettepanekute autorid äh, reageerivad siis kuidagi kompromissettepanekutele. ma ju muidugi, ma muidugi mõistan, et kompromissettepanekud juba, kuivõrd tegemist on kompromissidega, ei saa hõlmata kõiki muudatusettepanekuid aga me üritame siiski asju natukene täpsemaks äh, sõnastada. me oleme pannud kaheksakümmend viis muudatusettepanekut äh, üheksateistkümneks äh, kompromissettepanekuks kokku, see on juba iseenesest päris hea, aga üritame siis veel. praegu öeldi siin üsna palju huvitavat, nii et üritame siis hääletusnimekirja paika saada nii kiiresti kui võimalik. Eh, suur tänu ja ma juhiksin teie tähelepanu sellele, et hääletame selles küsimuses kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal veebruaril ja täiskogu ette jõuab see küsimus aprillikuus. ja nüüd jõuame siis päevakorrapunkti number kaheksa juurde, naised ja kliimamuutus. annan sõna proua Kinesse. Kiil Nielsenile, vabandust. Très bref, puisque euh, nous en sommes suur tänu teen äh, lühidalt. sain seitsekümmend, äh, viiskümmend kaks muudatusettepanekut äh, ja suurem osa nendest on tõesti mulle meeltmööda ja rikastavad raportust, raportit, mille osas me oleme suures osas ühel meelel. ja ma arvan, et nüüd me peaksime paika panema kuupäeva, kuidas ko-, et kohtuda variraportööridega, ma ei ole seda veel teinud, ja ma ei hakkaks muudatusettepanekuid üksiklik, üksikasjalikult praegu käsitlema, ma tahaksin kõigepealt kohtuda nende inimestega, kes on mulle esitanud muudatusettepanekud ja võib-olla oleks meil võimalik variraportööridega kohtumise kuupäev kokku lepet-, leppida, et me saaksime mm, kompromissmuudatusettepanekud üle arutada. ja tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on töötanud selle nimel, et raportit rikastada. proua Estrela, palun. suur tänu härra esimees. olen nõus, et äh, oleks tore, kui me kohtuksime meie raportööriga ja teiste variraportööridega, et leida kompromissettepanekud äh, ning äh, arutada erinevate muudatusettepanekute teemadel. olen ka oma fraktsiooni nimel esitanud mitmed muudatusettepanekud. ja mina isiklikult olen valmis äh, teiega ja teiste variraportööridega koostööd tegema. et äh, jõuda ühiselt üksmeeleni ja kanda hoolt selle eest, et meie arvamuses kajastuks meie kõigi arvamus, meil on vaja tõesti laiapõhjalist üksmeelt ma ei hakkaks äh, praegu üksikasjalikult oma muudatusettepanekutest rääkima, kuivõrd äh, me ju asume neid üheskoos äh, kõigepealt arutama, aitäh. Eh, keegi teine ei ole sõna soovinud, nii et ma ise lisan ennast kõnelejate nimekirja, kuivõrd olen variraportöör ja ütlesin juba ka ise raportöörile varem, et tegemist on suurepärase dokumendiga. väga paljud erinevad elemendid on sinna kaasatud ja teil on õnnestunud näidata, et me kõik jagame samu seisukohti ja ma arvan, et meil pole raske üksmeelt leida, kui me kui ühe laua taha kokku tuleme. ma arvan, et see saab olema päris lihtne ja ma toetan äh, kohtumise mõtet variraportööridega ning arvan, et äh, meie arvamuse lõpptulemus on hea ja käsitleb mitmeid tähtsaid küsimusi. mul on väga hea meel, et me oleme käsitlenud tõesti nii palju äh, erinevaid valdkondi, mis on seotud kliimamuutusega samal ajal ka soolise võrdõiguslikkuse küsimustega. mitte keegi teine ei ole sõna soovinud, ütleb esimees, nii et äh, nüüd äh, ma annan sõna lõpetuseks proua Kill Nilssonile. Äh, mul ei ole tegelikult midagi lisada. ma rõõmustan selle positiivse koostöövaimu eest, mis siin valitseb, tegemist on tähtsa küsimusega ja Äh, tõesti on väga raske leida see, jõuda sellise laiapõhjalise kokkuleppeni, kui me räägime naistest ja kliimamuutusest, siis äh, tuleb meil teha päris palju äh, tööd. okei okay,, tack så hemskt mycket för det och... Eh, suur tänu! ja nüüd meil on pisut aega veel ja ähm, ma ütlen teile veel mõned kuupäevad, muudatusettepanekute tähtaeg on kümnes jaanuar. ja kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril arutab komisjon selle üle. hääletamine meie ju komisjonis on kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril ja täiskogusse jõuab see küsimus kas märtsis või aprillis. ja sellega oleme selle päevakorrapunktiga ka ühele poole jõudnud ja üllatus-üllatus, me oleme tõesti oma asjadega nii kiiresti ühele poole jõudnud, nii et nüüd meil on päris palju vaba aega Äh, ma ei tea, kuidas me selle, mis me selle kogu selle vaba ajaga peale hakkame, aga ma oleksin seda ette osanud ennustada, siis ma oleksin võinud midagi äh, kavandada, aga võib-olla prouad siin on midagi plaaninud ka koordinaatorite koosolekut öeldakse, mulle ei saa ettepoole tuua, sellepärast et koordinaatorid on võib-olla kuskil mujal parasjagu ja nad peavad veel siia kohale jõudma, nii et seetõttu ma praegu lõpetan meie koosoleku ja me jätkame oma koosolekut kell äh, kolm, kui kohale tuleb äh, Taani äh, võrdõiguslikkuse ja Põhjamaade küsimuste minister äh, kell üksteist viisteist, aga kohtuvad siinsamas ruumis koordinaatorid. oleks tore, kui te oleksite kohal kell üksteist viisteist täpselt, sellepärast et koordinaatorite koosolekul on tavaliselt väga tihe päevakava. niisiis, koordinaatorid siin kell üksteist viisteist ja kogu komisjon kell kolm.